tere tulemast ITRE komisjoni. tegemist on esimese koosolekuga tööaasta alguses transpordikomisjoniga ühiskoosolek pooleteiseks tunniks on toimunud ja nüüd alustame oma valdkonnaga. ja loodetavasti oli teil suurepärane puhkus ja teil on hea meel olla Euroopa Parlamendis tagasi tund aega kestab meil täna ka hääletamine või tunni aja pärast. ja nüüd äh, tänane päevakord, kui äh, muid märkusi ei ole, siis võime päevakorra kinnitada. ja nii ka teeme. juhataja teadaanded ja midagi erilist äh, täna öelda ei ole. juhul, kui see on uudiseks, siis on midagi uut, uut siis keel-. kolmandaks, koosolekute protokollide kinnitamine kaheksateist kuni üheksateist juuni kaks tuhat kaheksateist, kui koosoleku lõpuni kellelgi vastuväideid ei ole, siis on need loetud kinnitatuks. nüüd neljas päevakorrapunkt, sisuline punkt, mis puudutab haridust digiajastul ning Euroopa Liidu poliitika kujundamisega seotud probleeme, võimalusi ja õppetunde. meie raportööriks on kolleeg Tamas Deutsch. aga kahjuks raportöör osaleda ei saa, kuna ta lend hilineb. ta küll saabub aga kahjuks äh, hiljem. ja härra Teli asendab teda ja meil on kirja pandud ka kõik variraportöörid. aga olete, oodates kolleeg Deutsche saabumist, alustame me aruteluga ja palun kolleegil Andor Telil tutvustada raportööri seisukohta. aitäh, nagu öeldud, siis olen ma siin selleks, et ette lugeda härra Deutsche äh, märkmed, mis puudutavad seda äh, projekti läbivaatamist ja jätkan ungari keeles. ja tahaksin kõigi tähelepanu pöörata järgmisele faktile hariduse digitaliseerimine on väga oluline selleks, et Euroopa Liit saaks sellest kasu lõigata. mis puudutab digitegevuskava Euroopa Komisjoni poolt, nagu seal on ka öeldud, siis on väga palju kasutamata võimalusi digiteerimise valdkonnas selleks, et haridust parendada. üleilmne konkurents suureneb ning me peame ümber korraldama haridus- ja majandusvõrgustikud. haridussüsteemi eesmärgiks on parandada inimressurssi ning ette valmistada äh, õpilasi läbi eluaegse lõpp, õppe selleks, et kohaneda kiiremini muutustega. me soovime julgustada inimesi aktiivselt osalema digiteerimises ning dokumendis on rõhutatud, et digiteerimisel on kahekordne mõju. ühest küljest kodanikud, kes väljuvad haridussüsteemist, peavad olema üha paremini ettevalmistatud digiteeritud maailma jaoks ja samuti elukestvaks õppeks. teisest küljest selleks, et see saaks toimida, eh, digitaalsed muudatused peavad olema sisse toodud haridusse endasse mis puudutab haridussüsteemide juhtimist, ka see vajab äh, tõhusamaks muutmist digiteerimise kaudu. ja nagu on ka varasemalt mainitud, siis üha enam töökohti nõuavad tulevikus digioskusi. sellepärast on digiteerimisega seotud äh, pädevused äh, vaja paremaks muuta ja see saab üha olulisemaks tulevikuks lisaks sellele on vaja määratleda, milline on digipädevuse miinimumtase ning kõik kodanikud, kes haridussüsteemist lahkuvad, peavad omama vastavat äh, pädevust. ning töökoha mm, põhised äh, spetsiifilised oskused peaksid sellest lähtuvalt äh, kujunema haridussüsteem peab suutma toetada metoodilisel tasandil digiteerimist. me peame suurendama õiglast ja tõhusust haridussüsteemis ning loomulikult äh, see mõjutab ka õpetamist kui elukutset, nii äh, formaalset kui, kui mitteformaalset õpet on vaja läbi viia õpetajatele Äh, riski hindamine süstemaatilisel tasandil ja oleks vaja rõhutada ka isikuandmete kaitset. Innoviidi-, innovaatiline haridus äh, töökeskkond nõuab ähm, edasiarendatud ähm, teenuseid ja meil on vaja teha jõupingutusi selle suunas liikumiseks ja sellepärast on vaja julgustada investeeringuid haridussüsteeme. mis puudutab äh, majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda on meil vaja sõlmida partnerlusi ja tugevdada olemasolevaid partnerlusi, sest läbi selle on võimalik parendada ka ühiskonna elustandardit. raportöör soovis äh, lõpetuseks ka lisada, et äh, tänu piirangutele ei olnud tal võimalik äh, väljendada kõiki oma mõtteid. seetõttu kasutada võimalust hiljem muudatusettepanekuid esitada ja jääb ootama kolleegide arvamusi, aitäh! suur tänu, kolleeg! aitäh selle, nende ideede tutvustamise eest, variraportöörid, kõigepealt sotsiaaldemokraatide nimel, proua Griffin, kelle nimel räägib kolleeg Sorino suur tänu, esimees. mina esindan siin variraportööri. kuna variraportöör ise ei saa siin olla ja tutvustan teile tema seisukohta. kõigepealt tänusõnad tehtud töö eest mis liigub õiges suunas, me sooviksime tervitada digitegevuskava suundumust komisjoni poolt ja see raport on lisandväärtuseks. me oleme nõus, et tulevikus need digipädevused osutuvad kindlasti igapäevases elus väga oluliseks ja samuti ka kutseelus ja seega väljaõpe selles valdkonnas täidab väga olulist rolli. et luua digipädevused, mis on igapäevaselt olulised me peame tagama kõigile võrdse juurdepääsu tehnoloogiatele, selleks, et ka kõige haavatavamad ähm, elanikerühmad saaksid juurdepääsu. uued digitehnoloogiad on samuti väga olulised ja selles osas ei tohiks samuti keegi maha jääda, ei tohiks olla mingisuguseid takistusi, mida tekitakse, tekitatakse tänu soole või vanusele. ja me tahaksime, et digimajanduses oleks kõigile võrdne juurdepääs. digiharidus on tulevasteks töökohtadeks väga oluline ja sellepärast on meil kõigil vaja vastavat kvalifikatsiooni, et sellega tulevikus toime tulla meie, meie lapsed, meie kolleegid vajavad seda ja raportis on selgelt öeldud, et ähm, see menetlus võib-olla ei ole kõige sobivam. seda arvamust koostatakse hetkel ning muudatusettepanekuid esitatakse. aga meie komisjonil ei ole olnud võimalik ähm, kultuurikomisjoni raportit arvesse võtta. meil on ainult kaks äh, päeva selle käsitlemiseks enne muudatusettepanekute esitamist ja sellest võib-olla ei piisa selleks, et korralikku tööd teha ja muudatusettepanekud esitada. ja see võib tekitada probleeme, aitäh muudatusettepanekute esitamisel. aitäh ja ALDE fraktsiooni nimel proua Puntset aga teda asendab proua Noctegal. aitäh äh, proua Vuntset kahjuks ei saa täna siin kohal olla ja ma tahaksin välja tuua mõned punktid. esiteks, maailm muutub kiiremini kui kunagi varem ning digitransformatsioon toob endaga ka kaasa ennenägematu revolutsiooni kõikides valdkondades ning digitehnoloogia muudab meie elu ja tööd viisil, mida me varem ei ole pidanud kogema. sellest lähtuvalt haridus ja koolitus on äh, üha tähtsama rolliga selleks, et tööjõule anda õiged oskused. me oleme nõus raporti koostajaga selles osas, et väljaõpe ja haridus on parimad, eelkõige prioriteetsed investeeringud tulevikku ning äh, õppimine on üha enam elukestev. digitehnoloogia rikastab haridust, annab uusi õppevõimalusi. ja tegemist on äh, ennenägematu äh, informatsiooni küllusega, mis annab uusi võimalusi. juurdepääs äh, puudutab kõike seda avatud andmed on äh, vahendiks ka selleks, et teadust edasi arendada. aga võimalus nendele juurdepääsudele, mida tehnoloogia annab, sõltub väga palju taristust ning nõuab kõrge kvaliteediga ja ligipääsetavat ühenduvust. Euroopa ühendamise rahastu äh, ta poolt taristu loomine selleks, et oleks tagatud kõrge võimekusega lairibaühendused vajab samuti rõhutamises, lisaks on oluline seos ka tööhõivega seoses. tööpõhise õppe kaudu on vaja tugevdada sidemeid, õpipoisiõpped erinevad algatused, ähm, mida rahastatakse ka Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus pluss programmidest, on head võimaluseks selleks, et IKT spetsiifilisi oskusi arendada. samuti on vaja toetada ettevõtlikkust ning toetada seda digivaldkonnas Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, äh, lähtudes vastavatest pädevustest, äh, võib täita väga olulist rolli. me peaksime samuti rohkem rõhutama äh, inkubatsiooniprogramme ülikoolides ja muid algatusi, me peaksime arvesse võtma, et inimkapital on kõige olulisem vara Euroopa Liidus ning äh, digikirjaoskus ei ole mingiks luksuseks enam, vaid vaja, vajalikkuseks, aitäh. aitäh. võib-olla keegi ECR-ist sooviks midagi lisada? roheliste nimel kolleeg Jaabo, palun. suur tänu ja aitäh raportöörile äh, tehtud töö eest selle tekstiga. tahaksin mainida nelja täiendavat teemat, äh, mis minu arvates on olulised äh, selleks, et ei ole mitte ainult konkurentsivõimeline, aga kohanenud digiühiskond kõigepealt sooviksin ma tõstatada teema, mis puudutab vajadust äh, toetuseks tööjõule, selleks et nad saaksid äh, täita uut rolli ühiskonnas, kuna tööturg äh, muutub väga kiiresti, nagu raportööri esindaja mainis, väga oluline on anda vajalik toetus töötajatele selleks, et äh, inimesed saaksid võimalikult kiiresti kohaneda äh, sellele töö, muutunud tööturule. teiseks tahaksin mainida võrdset juurdepääsu digivõimalustele. see tähendab, äh, see ei tähenda ainult tehnilist juurdepääsu, vaid oluline arvesse võttes erinevusi liikmesriikide ja piirkondade lõikes juurdepääsust võrkudele, kus kiirused on erinevad ja nii edasi, aga lisaks sellele on väga erinevad ka teadmised, kuidas aktiivselt osaleda digiajastul ning see vajab erilist kõikehõlmavat lähenemist selleks, et tagada võrdsed võimalused. kolmas teema, mida sooviksin rõhutada puudutab järgmist digiturust ja digiühiskonnast rääkides, tavapäraselt räägime me tehnilistest teemadest, võrkudest, IKT-st, tarkvarast ja kõigest sellisest. võib-olla spetsiifilised teadmised, kuidas inimesed saaksid kasutada neid äh, seadmeid, aga samas on vaja ka õpetada ühiskonda, kuidas digivõimalusi kasutada selleks, et osaleda poliitilises elus, sõnavabadust ja muid põhiõigusi rakendada, sest need on väga lähedalt seotud ja lõpetuseks tahaksin ka mainida andmekaitsega seonduvad turvaline ja ootu interneti kasutus ja ka sotsiaalmeedia ja seda juba väga varasest east meil on vaja juba õpetada õpilasi, kuidas ohutult äh, internetimaailmas äh, digiajastul tegutseda, aitäh! aitäh, kolleeg! suur tänu Roheliste fraktsiooni nimel sõna võtmast, järgmisena on kirjas kuue fraktsiooni esindaja proua Matias, palun proua Matias. minu arvates oli ta kohal hetk tagasi. minu viga, ütleb esimees. proua Toia. suur tänu, esimees. ja tere tulemast tagasi kõigile. üks lühike tähelepanek. mul on ka kodukordaga seonduv probleem, nii nagu ka härra Sorinjal. ja see võib olla veidi segadust tekitav. kuulsin, et on probleeme digiteenustega meil on vaja pöörata tähelepanu digi, ka avalike teenuste digiteerimise kohta, see ei ole mitte ainult maine kujundamise teema, vaid see puudutab tõeliseid teenuseid. aga see annab meile, avab väga uue valdkonna, mida väga sageli piisavalt esile ei tooda teiseks tahaksin äh, tähelepanu pöörata ka sellele, et digiteerimine puudutab kogu meie elu, see puudutab ka meie demokraatiat. ja olen mõelnud, kas juba kooli ajal võiks olla vastav õpe, mis äh, kestab edasi kogu läbi elu, meil on siin probleeme ka selleks, et tegevused oleksid jätkuvad, sest äh, õpe ei saa olla piisav, meil on vaja elukestvat õpet ning me peame samuti siinkohal rõhutama seda, et õpe peab piisavalt edasi arenema meil on erinevaid digikogukondi ja võrgustikke ja ka neil on vaja vastavat koolitust, eriti selles osas, mis puudutab teadlikkust, tehnoloogilist võimekust. me peame olema väga teadlikud, kuidas kõik see toimib, kuidas seda edasi arendada ja millele need kogukonnad tuginevad kui me räägime nüüd süsteemi selgroost, siin on kaks aspekti. ühest küljest, kui öeldakse, et üheks ähm, vundamendiks on läbi äh,, suure läbilaskevõimega lairibavõrgud, siis minu arvates ei ole see võib-olla selline põhivundament ja võib-olla see rõhuasetus on siin veidi erinev olnud, aga igal juhul äh, muudatusettepanekutega kindlasti juhin tähelepanu nendele puudustele. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? kas kellelgi on midagi lisada? ei ole. proua Ferrari Euroopa Komisjoni nimel tööhõive, noorte ja kultuuri peadirektoraadist, palun. I would like to thank all of you for aitäh, esimees, ma tänan teid kõiki teie ettepanekute eest selle arvamuse osas, need olid igati teemakohased ja vastavuses digitegevuskavaga siiski, ma soovin rõhutada seda, et digioskused ei ole olulised mitte ainult tuleviku mõttes meie töökohtade jaoks ja teadmiste jaoks, vaid nad on olulised juba praegu. juba tänasel päeval ilma tehnoloogiata ei olegi praktiliselt võimalik hak-, hakkama saada. nii et lihtsalt me peame kiireloomuliselt lihtsalt astuma samme edasise arengu suunas tulevikuks loomulikult äh, need pädevused on osa peamistest pädevustest äh, elukestvaks äh, õppeks ja kuigi peamiselt me keskendume algharidusele ja põhiharidusele ja, ja ka kõrg, keskharidusele ja kõrgharidusele, siis sellegipoolest me peame võtma teadmiseks, et elukestev õpe on oluline, oluline oma oskuste edasiarendamiseks, ka ümberõppeks digioskused on vajalikud äh, ka selleks, äh, et osaleda demokraatias, nii et me ei peaks siin mitte ainult pidama silmas seda, kuidas olla kodanik või hea kodanik, vaid kuidas olla ka digikodanik ja kuidas üldjoontes tõhustada oma osalemisvõimalust, kuidas parandada osalemist nii poliitilistes teenustes kui ka avalikes teenustes. ja veel järgmised tähelepanekud minu poolt kui me räägime digipädevustest või oskustest, siis me mõtleme, et see on midagi laiaulatuslikku, mis meil kõigil peaks olemas olema, ka juba praegu, see praeguses eluetapis, aga samas tuleb ikkagi tähelepanu pöörata ka konkreetselt IKT oskustele. kui me vaatame IKT valdkonda, siis me ei pea silmas mitte ainult programmeerijaid ja nende õpet ja tegevust, vaid me räägime sellest, et inimesed peavad olema digipädevad võimalikult pädevad selles valdkonnas, see tähendab seda, et nende teadmised peavad olema sellised, et nad saaksid neid rakendada erinevates valdkondades, mitte ainult IKT valdkonnas, võite olla näiteks digianalüütik, digiarhitekt. nii et eh, siinkohal muidugi haridus mängib võtmerolli. haridus on eh, siin see, mis paneb kõigele aluse ja paljudes ministeeriumites muide on juba reformid käimas ja just selleks, et jõuda ühiskonna arengule järgi, aitäh Thank you very much, madam. suur tänu komisjoni esi-, Euroopa Komisjoni esindajale nende tähelepanekute eest. ja nüüd kolleeg Teli. Teie esindate siinkohal praegu meie raportööri, palun jah, mulle tundub, et me kõik siin esindame kuidagi kedagi. nii et siin toimub selline laiaulatuslik asendamine aga nüüd kokkuvõtteks äh, härra Deutschi nimel võin öelda järgmist. suur tänu kõikidele kolleegidele tähelepanekute eest, ettepanekute eest ja loomulikult äh, soovime edaspidi teha teiega koostööd, et jõuda kompromissideni, aitäh! suur tänu, haridus, noored, sport, kultuur, need on meie jaoks ääretult tähtsad teemad võib-olla jah, Euroopa Parlament ei ole see koht, kus saame kõige parem neisse, äh, kõige parem neid mõjutada, aga selge see, et need vajavad mõjutamist, kõik need neli valdkonda. suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies september kaks tuhat kaheksateist, ITRES toimub hääletus üheksandal oktoobril ja järgmine hääletus on kahekümnendal novembril kaks tuhat kaheksateist nii palju sellest päevakorrapunktist. järgmine päevakorrapunkt on number viis. teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine. ja siinkohal hakkamegi arutama seda arvamust, selle projekti. proua Barbara Kappel on meie raportööriks ma tahan siinkohal öelda seda, et eesmärgiks on vähendada plasti sisaldavat mereprügi ühekordseks kasutamiseks on mõeldud plasttoodetest ja eesmärgiks on siis täiendada neid meetmeid, mis on juba ette nähtud Euroopa Liidu plastikustrateegia all. ja enne meie suvepuhkust raportöör juba tutvustas meile oma projekti ja seda kõike selleks, et meil oleks võimalik äh, kiirelt äh, võtta, tegeleda selle teemaga ja anda ka läbirääkimismandaat juba nõukoguga enne meie mandaadi lõppu, nii et aega meil napib, aga palun praegu, proua raportöör, teil on sõna. aitäh, esimees see direktiivi ettepanek, mille eesmärgiks on teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine, on ääretult tähtis. umbes viissada tuhat tonni plastikjäätmeid jõuab igal aastal merre ja see number üha suureneb. plastprügimäär on üha suuremaks ohuks meie ökosüsteemidele, rahvatervisele, turismile, kalandusele, laevandusele see jäätmeteema on väga suure ulatuslik kõige suuremad prügistajad on arenguriigid, muide ka Hiina Rahvavabariik, Filipiinid, aga ka Ameerika Ühendriigid on väga suureks saastajaks. kaheksakümmend protsenti mereprügist pärineb äh, kahekümnest riigist. Õnneks ei ole nende riikide hulgas Euroopa Liidu liikmesriike. selleks, et mereprügi hulka vähendada, on meil tarvis võtta vastu meetmeid G7, G20 tasandil, meil peaksid ole, äh, toimima globaalsed partnerlused. lisaks me peame tõhustama ringmajandust. ja see kõik peaks toimuma üleilmselt. plastiku taaskasutusmäär meil on kolmkümmend protsenti, Ameerika Ühendriikides kümme protsenti samas äh, ringmajanduse pakett näeb ette viiekümneprotsendilise eesmärgi taaskasutamiseks aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja viiskümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. see on päris ambitsioonikas eesmärk kilekottide keeld äh, on ette nähtud aasta kaks tuhat üheksateist ja see peaks tooma kaasa siis kaheksateistprotsendilise üldise vähenemise. maikuus Euroopa Komisjon avaldas juba oma ettepanekud, seda arutame ka täna. enne viidi läbi uuring ja seal uuriti siis, äh, millised on kümme enam levinud plasttoodet, mis ühtlasi ka siis saastavad äh, maailmamerd, randu see hõlmas siis erinevaid joogitopse, kõrsi, teisi sarnaseid tooteid, lisaks ka kalapüügivahendeid, mida, mida ei käidelda õigesti. ja need kõik koos äh, äh,, need kõik äh, ongi kokku umbes pool sellest äh, mereprügist ja komisjon nüüd loodab, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend kõik need näitajad vähenevad ju poole võrra, see eeldab muidugi seda, et teatavad plasttooted ja tooted ja nende kasutamine keelustatakse. lisaks peavad tootjad hakkama rohkem vastutust võtma plasttoodete kõrvaldamise eest. lisaks äh, hakkab, käivad kehtima uued toote disaininõuded siinkohal näiteks võin ära märkida selle, et kas pudelitel peavad korgid peal olema. kui me vaatame nüüd, kuidas neid nõudeid täita, siis ilmselt selle kõigega kaasnevad kulud on umbes kahe miljardi euro kanti. ja tarbijad on need, kes äh, suuresti seisavad silmitsi nende negatiivsete näitajatega, sääst saab olema umbes kuus koma seitse miljardit näiteks kalandussektoris. ja, ja ilmselt komisjon näeb ette ka teatava sissetuleku languse null koma kuuskümmend seitse protsenti umbes äh, ja selge see, et äh, teatav osa selle ülesande täitmise koormusest langeb tarbijatele. nüüd, mis puudutab näiteks proportsionaalsust, siis mis puudutab ühekordselt kasutatavaid plastiktooteid, siis äh, plastikutööstus Euroopas tugineb VKE-dele ja nemad ikka iga aja, iga mingi aja tagant pakuvad välja uusi plasttooteid ja mis puudutab proportsionaalsust, äh, siis äh, kui me vaatame seda laiaulatuslikku tootja vastutust, äh, mille kohta puudub veel mõjuhinnang, siis tulles tagasi proportsionaalsuse juurde, me peame seda arvesse võtma ka siis, kui me kehtestame karmimad standardid sellistele toodetele, mis võivad lõpuks merre sattuda Horisont äh, kaks tuhat kahekümne raames äh, nähti ette kakskümmend viis miljonit teadus- ja arendustegevuseks äh, plastikustrateegia puhul, sada miljonit eurot on veel täiendavalt ette nähtud edaspidi. ja see peaks olema kajastatud ka mitmeaastases finantsraamistikus. kuna teadus- ja arendustegevus on suurenenud, eh, siis sellega on kaasnenud ka umbes kolmkümmend tuhat eh, uut töökohta kohalikul tasandil. lisaks me peame suurendama inimeste teadlikkust, teadlikkust sellest, et prügi tuleb sortida, tuleb taaskasutada, me peame neile ette nägema selleks mingisugused boonused meil peavad olema näiteks automaatsed eh, kokkukorjamise või prügi kogumise süsteemid ja tegelikult oleme komisjonile ka vastavasisulised muudatusettepanekud esitanud. ja ootamegi arvamuste vahetust variraportööridega muudatuste üle ja ootame ka esimest kohtumist variraportööridega. suur tänu teile, proua Kappel. ja nüüd äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel saab äh, sõna äh, proua Maria Spiraki. aitäh, esimees komisjoni ettepanek vähendada mereprügi on kindlasti samm õiges suunas, kuigi see prügi ei pärine Euroopa Liidu riikidest, me teame, et me peame ikkagi üheskoos panustama sellesse, et päästa oma keskkonda siiski ma leian, et tõhus poliitika peab kätkema endas järgmist. nimelt tuleb kaasata inimesed, inseneriteadus ja seda tuleb ka reaalselt ellu viia. alustuseks me peame harima tarbijaid, peame suurendama nende teadlikkust sellest probleemist, millega me soovime tegeleda sel moel on võimalik muuta tarbija käitumist nende ühekordsete plasttoodete osas ja see arvamus olekski selline, see ole esimene reaalne samm vähendamaks mereprügi. ja me teame, et äh, meil äh, on käimas üks kampaania juba plasttoodete osas, et suurendada õpilaste teadlikkust koolides ja ma tahan ka tänada oma kolleegi, kes juba võttis osa sellest algatusest ja ma olen tegelikult väga uhke selle üle, et äh, muide, asepresident Katainen on ka näidanud oma soovi osaleda selles algatuses. niisiis, eesmärk on ikkagi panustada oma ettevõtete tegevusse, uuenduslikku tegevusse ja eesmärk on olemasolevatel ettevõtetel aidata tulla välja uute lahendustega ja äh, jõuda uute ärimudeliteni selleks on ette nähtud konkreetsed meetmed, nagu näiteks Horisont meede. lisaks on meil ka uus äh, investeerimisprogramm Invest in Europe, kust on võimalik saada rahastust panustamaks ringmajandusse. Kreekas, minu riigis, on meil umbes kolmsada VKE-d, kes äh, toodavad ühekordseid plasttooteid ja nad üritavadki ka siis taaskasutada seda plastikut samal ajal Kreekas me taaskasutame ainult kaheksa protsenti ühekordsetest plasttoodetest. ja me peame vaatama ikkagi, kui, kuidas edasi liikuda, et oma eesmärke saavutada, nii et, nii et see keelustamise sõna on meie jaoks siin teemaks komisjoni ettepanekus ma pakun omalt poolt välja konkreetse ettepaneku saarte jaoks ja rannapiirkondade jaoks, sest et nemad on selles kõiges kõige enam mõjutatud. lõppkokkuvõttes on minu meelest oluline muuta tarbija käitumist, kaasata kõik osapooled, ka piirkonnad, väiksemad alad, et nad vähendaksid plasti tarbimist ja lisaks on oluline meie VKE-sid ette valmistada selleks meelestatuse muutuseks, ootan juba koostööd uh,. Thank you very much, madam, for your suur tänu, proua, teile nende märkuste eest. ja nüüd äh, kolleeg Riket, Riket, kes äh, asendab kolleeg Telitškat, palun. Uh, uh, jah, Paveli nimel siin võtan sõna, ma tutvusin selle dokumendiga, tahan tänada raportööri tehtud töö eest. selge see, et tema ees seisab väga keeruline ülesanne plastsaastega tegelemine on väga keeruline teema. ma, me küll alles äh, viimasel ajal hakkasime sellega tegelema, aga väga hea on näha, et ettevõtjad, tarbijad ja poliitikud on juba astumas samme. komisjoni ettepanekut oleme juba väga pikalt oodanud ja ja ilmselt see toob kaasa ka väga olulise muudatuse ja mis on need kõige paremad meetmed võitlemaks plastisaaste vastu eesmärgiks on siis kaitsta eh, Euroopa eh, keskkonda ja võtta arvesse ka Euroopa Liidu maastikku. Euroopa Komisjon pakub välja lahenduse, kus siis käsitletakse tootegruppe eraldi, aga kas see on kõige parem moodus nii keerulise probleemi lahendamiseks? eriti kui vaatame juba olemasolevat ja peagi kehtima hakkavat eh, seadusandlust. mina leian, et peaks olema kolm peamist kategooriat et äh, kõigepealt äh, tuleb äh, tegeleda joogitopside pudelite kokkukogumisega. et me räägime siis nende toodete kogumisega, taaskasutusega. peamegi vaatama seda pakendamise raamdirektiivi. ja joogipudelid peaksidki olema esimesena siin hõlmatud. minul tekib siin küsimus, et mis on need peamised tagajärjed, kui me tegeleme erinevate tootegruppidega eraldi kuidas see hakkab mõjutama turgu juba olemasolevaid pakendikogumise süsteeme Euroopa Liidus ja veelgi enam, kui, kas üldse see üheksakümneprotsendiline eesmärk on saavutatav? Ehm, tegelikult võiksime hoopis lähtuda, ütleme siis äh, materjalidest või võt-, peaksime võtma aluseks mingisuguse teise lähenemise. kui me vaatame ökodisaini, ja erinevate polümeeride kasutamist, siis peame ka vaatama, kas nad on üldse taaskasutavad, taaskasutatavad. ja nüüd, äh, mis puudutab tootja suuremat vastutust, siis äh, meil on juba jäätmepaketi osas teatav täiendav roll tootjate jaoks ette nähtud, aga äh, nende vastutus on seal suurem. see ettepanek täiendavat selgust kaasa ei too, vastupidi me justkui toome nüüd välja täiendavad nõuded teatavate tootegruppide jaoks, ilma et oleks olemas selge raamistik nende vastutuse piiramiseks seega tootjad on vastutavad kõige eest, nad on, vastutavad ka selle eest, kui tarbija on see, kes saastab ja prügi laiali jaotab. ja lõpetuseks, mis puudutab nõndanimetatud pehmeid meetmeid, siis vastavalt äh, jäätmeraamdirektiivile on kõige tõhusam meede võidlemaks saaste vastu just ennetamine. seega me peame keskenduma haridusele, teadlikkuse suurendamisele, erinevatele kampaaniatele. ma hindan kõrgelt Euroopa Parlamendi tööd, liikmesriikide tööd, vabatahtlike projektide tegevust, mille eesmärgiks on vähendada prügisaastet kodanike poolt linnades. siiski me vajame ka riigi tasandil toetust. me peame ikkagi vaatama, et see kõik toimiks, oleks teostatav, et meil oleks mõistlik seadusandlus, mis tõesti aitab äh, olukorda muuta. seega meie käes on aeg tegutseda ja ärgem läbi kukkugem, aitäh, esimees. Thank you. Thank you, Kogis, for your suur tänu teile, head kolleegid, nende märkuste eest. ja nüüd kuue nimel härra Benito Siluaga, palun aitäh, esimees. kahjuks on suurem kahju juba tekitatud plastprügi poolt, aga mul on hea meel näha, et Euroopa Komisjon on lõpuks ometi sellesse kõigesse tõsiselt suhtumas ja et meil on juba olemas ka seadusandlik ettepanek. see ettepanek ühekordsete plasttoodete kohta, mis, mida me kõige enam leiame mereprügi hulgast, on samm õiges suunas. siiski, me ei tohiks piirata oma tegevust ainult kosmeetilist mõju omavate meetmetega, me peame seda ettepanekut muutma tõhusamaks. ja ma leian, et see kõige viimane arvamuse versioon tegelikult muudab esialgse ettepaneku mõnevõrra nõrgemaks. ma arvan, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama järgmisele, esiteks, kuidas plasttoodete kasutamist vähendada ja neid taaskasut-, taaskasutada lisaks äh, peame suurendama nende plasttoodete hulka, mis on uute, uute meetmetega hõlmatud ja lisaks äh, peame seadma eesmärgid selle kohta, et tarbijad hakkaksid vähem kasutama plasttooteid, näiteks joogitopse, erinevaid karpe. lisaks, äh, mis puudutab biolagunevaid tooteid, siis sageli need tooted omavad samasugust keskkonnamõju nagu tavas plasttooted me ei tohiks jätkata selle praeguse kahjuliku pakendamiskultuuriga. tänasel päeval pakendatakse isegi banaane. lisaks peame suurendama tootja vastutuse määra. tootjad peaksid kandma kõik kulud, mis kaasnevad plasttoodete tootmisega, kokkukogumisega, töötlemisega. see ongi osa sellest nõndanimetatud saastaja maksab põhimõttest ja me kindlasti teeme omad ettepanekud muudatuste kujul ja ootame ka arutelu selle teema osas, aitäh. Uh, thank you very much, kolleeg uh,. kolleeg Zorinio. suur tänu, järgmisena kolleeg Zorinio uh,. Eh, dizer que tenho trabalhado neste, nesta área tão importante na Comissão ENVI e também nesta comissão. suur tänu, härra juhataja ma olen ENVI ja ITRE komisjonides nende teemadega tegelenud ning tahtsin sellesse arutelusse samuti oma panuse anda. tegemist on väga olulise teemaga. ning me tõepoolest peame teadlikkust tõstma, meil on vaja vastavaid kampaaniaid. me peame kõikidele Euroopa kodanikele seda teatama, me peame tõepoolest kasutama seda võimalust et ergutada plasttoodete korduvkasutust ja et saaksime muuta kogu seda, selle aluseks olevat majanduslikku mudelit, mis on tekitanud sellise olukorra, kus me oleme loonud selliseid äh, mereprügisaari oma ookeanides ja me saame siin tõesti olla eestvedajaks. peame olema innovatiivsed. see puudutab näiteks kalapüügivahendeid. peame, peame muutma kogu seda kultuuri. meil on tarvis läbipaistvaid ning mõõdetavaid eesmärke eh, kalapüügivahendite jaoks. nii et ühelt poolt me peame äh, töötama teadlikkuse tõstmise ja teavitamisega ja käitumismallide muutmisega avalikkuses, aga peame pöörama rõhku ka kalapüügivahenditele. tahaksin äh, kiita äh, nii Envi kui Itre töö eest teid ja väga huvitav on kuulata äh, neid arutelusid mõlemas komisjonis. suur tänu ja nüüd räägib Euroopa Komisjon Euroopa Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadis. suur tänu, mul on suur heameel teie juures täna olla ja, ja tahaksin tänada raportööri arvamuse projekti eest, see annab tõesti olulise panuse sellesse töösse, mida terve rida Euroopa Parlamendi komisjon on juba teinud ning tahaksin tänada ka selle kiiruse eest, kuidas seda tööd on tehtud. ja tegemist on ju väga ambitsioonika äh, ajaraamistikuga ka praegusel hetkel Äh, komisjon peamiselt kuulab, katsub aru saada, missugused on need mõttekäigud äh, nende välja pakutud muudatusettepanekute taga. kuid meil on ka terve rida esialgseid äh, mureküsimusi seoses nende muudatustega, mida on juba esitatud ja ka seoses nende märkustega, mida ma täna siin olen kuulnud. meil on hea meel täheldada, et üldiselt toetatakse äh, Äh, seda, et me ambitsioonikalt selle probleemiga tegeleme, teistes komisjonides on see muidugi samamoodi. küsimus, kuidas seda kõige paremini saavutada, selles ollakse eri meelt. Äh, võtame teatavaks raportööri äh, Äh, üleskutset, et me üleilmselt tegeleksime selle mereprügi vastu võitlemisega. Äh, see ja teame ka seda, et väga palju sellest prügist tekib mujal väljaspool Euroopat, Aasias ja mujal. aga isegi kui on tarvis sellist üleilmset lähenemisviisi ja see on ka, ka rahvusvahelises mõõtmes äh, ära toodud meie Euroopa plast, plastistrateegias, strateegias, strateegias Eh, see puudutab eh, mereprügi ja mikroplasti, aga ka Euroopa peab omaette oma rolli siin mängima kogu selles loos ning eh, tegelema selle saastaga, mida meie ise selle saastusega, mida meie ise tekitame siin Euroopas. ja kui äh, asepresident Timmermann selle ettepanekuga välja tuli, siis tema ka ütles, et meie anname oma panuse sellesse probleemi ja peame andma oma panuse ka lahendusse, kõik on kindlasti selles asjas ühte meelt. kui me vaatame nüüd neid erinevaid kommentaare, mida me siin täna kuulsime, siis on oluline rõhutada seda, et mis puudutab näiteks äh, märgistamist, me oleme pakkunud selle välja ainult teatud öö, äh, toodetele, see on piiratud hulk tooteid, nagu näiteks see, mis puudutab ähm, äh, sanitaarmähiste äh, kempsust alla laskmist. nii et me peame siin äh, teatud konkreetsetele toodetele pühenduma ka, sellepärast et me ei saa kõigile mõõta ühe sama mõõdupuuga lahendusi. ja peab olema selge ja arusaadav tarbijatele kõikjal Euroopa Liidus, mida me soovime ja sellepärast ongi oluline, et komisjon saaks võtta vastu sellised harmoneeritud reeglid ka rakendusaktidega. samuti on ettepanek kaotada viide infonõudele, eh, mis puudutab toodete plasti sisu. see on väga murettekitav ettepanek meie vaatevinklist, sellepärast et mõningate toodete puhul on just see asjaolu, et nad on teinud, tehtud plastist äh,, Äh, tähendab seda, et neid ebakohaselt äh, ära visatakse. ja see on just sellel põhjusel, miks ei tohiks seda plasti ära visata. ja oleme nõus ka sellega, et me peaksime töötama ka biolagunevate plastide teemaga ja see on artiklis viisteist ära toodud, kus on äh, läbi, mis on läbivaatamisklausel ja peame sellele lähenema terviklikult ja samuti äh, plastistrateegia jätkutegevustega peame selles, sellega tegelema. samuti arvan, et mõjuhinnang ja uuringud näitavad meile selgesti, et teadlikkuse tõstmise kampaaniad täiendavad teisi meetmeid äh, omaette, nad täiesti tõhusad ei ole ja rohkem mul praegusel hetkel kommentaare ei ole. suur tänu, suur tänu. proua raportöör, Barbara. tahaksin tänada variraportööre nende väärtusliku tähelepanekute eest. oleme ühel meelel, et tegemist on väga olulise üleilmse teemaga. oleme ühel meelel ka selles, et äh, vastav tööstusharu, eriti VKE-d, peavad saama piisavalt aega selleks, et alternatiivseid tooteid välja töötada. nõnda, et harmoneerumine olgu Euroopas või ka üleilmselt äh, toimuks nõnda, et me saaksime neid uusi standardeid ellu rakendada Euroopas just tegelevad sellega peamiselt VKE-d ja paljud inimesed siin ka nimetasid seda, et teadlikkus on väga oluline, teadlikkuse kampaaniad, teadlikkuse tõstmise kampaaniad on tähtsad ja kodanikud peaksid mõistma seda, et äh, ringlussevõtt on plasti puhul väga tähtis ja samuti peame plastistrateegia eesmärgid täitma ning ka ringmajanduse eesmärgid. Äh, seda oleme arutanud variraportööridega tähtajad on meil siin lühikesed. homme on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg juba ja kahekümne neljandal septembril eh, toimub meil siin komisjonis hääletus, nii et tuleb tõesti kiiresti toimetada, sellepärast tahaksin praegusel hetkel kõiki tänada. aega pole palju, peame andma oma struktureeritud panuse selleks, et saaksime asjaga edasi minna, aitäh! suur tänu kõikide sõnavõtjatele sõnavõttude eest ja samuti suur tänu, et juba tutvustasite seda esialgset ajakava. kuues september on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. nõnda oleme kuuenda punktiga nüüd ühele poole saanud ning nüüd peaks algama hääletus. ühe minuti pärast, ma loodan, on see tuba siin rahvast täis sest praegu veel ei ole meid küllalt selleks, et hääletust läbi viia Good afternoon. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, daamid ja härrad. tere tulemast meie komisjoni koosolekule võib-olla mõned teist teavad, et eelmisel nädalal, kolmapäeval, oli meil ühiskoosolek transpordikomisjoniga, mis puudutas Euroopa ühendamise rahastut, see oli poolteist tundi. ning täna on meil siis esimene oma komisjoni istung pärast puhkust. mul on kindlasti, olen kindlasti, olete kindlasti rõõmsad, et olete jälle siin tagasi meil on umbes pool aastat veel jäänud tööd, ausalt öeldes ju. ja mida me peaksime järgmise poole aasta jooksul tegema oma komisjonina? meil on käed kõvasti tööd täis, kellelgi pole tööd nii palju kui meie komisjonil. nii et teie valik neli aastat tagasi oli suurepärane, et te just ITRE komisjoni liikmeks hakkasite meil on kaheksateist äh, seadusandlikku paketti, et läbi rääkida neid nõukoguga, kaheksateist tükki, kaks trialoogi iga ettepaneku jaoks ehk siis kolmkümmend kuus läbirääkimiste vooru. kaks koosolekut iga ettepaneku puhul. aga mõnede puhul võib olla neli koht kohtumist. näiteks digiagenda puhul või või raamprogrammi puhul kindlasti. nii et palju tööd seisab meil ees. ning meil on üksteist äh, seadusandlikku ettepanekut ettevalmistamisel veel komisjonis, need pole veel valmid. seitse räägime juba läbi nõukoguga ja üksteist on meie komisjoni seal ette, ettevalmistamisel, nii et palju jõudu kõikidele raportööridele ja variraportööridele. ja mina olen ise ka osaline kõikides nendes läbirääkimistes. ja ma näen, et kõik on rõõmsate nägudega. see teeb mullegi head meelt. ning nüüd peaksime selle kõva raske tööga alustama äh, hääletusega siis kõigepealt. ning võib-olla kõigepealt kontrollime hääletusmasinaid. hääletus algas. hääletus lõppes. paistab, et enamus on poolt. kvoorum on meil olemas selleks, et saaksime hääletust läbi viia. meil on neli ettepanekut hääletamisel täna. kaks hääletust, äh, tervisetehnoloogia hindamine, selle raportööriks on proua Viiring ja teis-, COP kakskümmend kolm ähm, või kaks, COP kakskümmend neli, seal olen mina raportöör, see, need kaks tükki tulid juulikuust meile kaasa ning tahan teile öelda, et see tervisetehnoloogia hindamise esimene osa, selles juba hääletati kümnendal juulil. ja hääletus jätkub muudatusest sada kolmkümmend kolm, nii et me alustame muudatusettepanekust sada kolmkümmend kolm, kõik see muu, mis eelnes sellele, sai juba läbi hääletatud. ENVI raportöörid äh, äh juba, äh, said juba teada ka sellest, me teavitasime neid sellest, et osaline hääletus on ära toimunud. nii et see on väga oluline. nii et menetluslikust vaatevinklist on meil asjad kõik kombes. Läheme siis muudatusettepanek Läheme kuuenda punkti juurde kõigepealt. tervisetehnoloogia hindamine. muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, elektrooniline hääletus sellepärast et siin ei ole selget enamust teada. elektrooniline hääletus. I close the vote. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime üle. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. väga raske on lugeda praegu sellepärast, et nii palju tühje kohti on siin, et ma ei tea, kes hääletab millegi eest. palun vabandust. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse, vastu poolt, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa, vastu poolt, erapooletuid, sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, on tagasi lükatud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, sada nelikümmend kaks, kontrollime üle. ja hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend seitse, elektrooniline hääletus. kompromiss kakskümmend seitse. hääletus lõpeb. see on vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu. erapooletud. kontrollime üle. sada nelikümmend kuus hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu. kontrollime selle ka üle. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, neli, seitse, kes on poolt? vastu kontrollime selle ka üle. sada nelikümmend seitse. hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on vastu, kes on poolt, erapooletud, see on tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, kontrollime. kolmkümmend kaks mul on küsimus, miks me muudatus ühte ei hääletanud? muudatus üks. selle eest me, see oli kolmandas kompromissis see oli kompromissis. mina ei arva, et see oleks, vähemasti minu hääletusnimekiri küll seda ei ütle. kas nüüd on ettepanek muudatus ühte hääletada? hästi. kes on muudatuse üks poolt? vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaks, kes poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes poolt? kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu. seda kontrollime, muudatus nelikümmend. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid, kontrollime selle ka üle. nelikümmend üks, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime nelikümmend kahte. hääletus lõppes. see on vastu võetud. kompromiss kuus, elektrooniline hääletus. hääletus algas hääletus lõppes see on vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus viiskümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime seda muudatus viiskümmend, hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kompromiss kaheksa, elektrooniline hääletus, palun, hääletus algas. ja hääletus lõppes. see on vastu võetud. muudatus viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid? kontrollime üle. muudatus viiskümmend kaks hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. lõplik hääletus vastu võetud muudatusettepanekute osas nimeline hääletus. hääletus algas nüüd suur tänu, hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. palju õnne proua raportöörile. ning nüüd suvevaheaeg oli äh, küll meil vahepeal, aga tulemus seesama nagu enne suvevaheaega, nii et palju õnne. järgmine hääletus äh, meil on vaja nüüd lõplik hääletus teha, üks hääletus ainult, elektrooniline hääletus. kes on poolt? vabandust, see on siis elektrooniline hääletus. ja hääletus lõppes. suur tänu, enamus. nagu te teate, me saadame oma arvamuse ilma selle tavamenetluseta, kuid kõik koordinaatorid on ühel meelel selles, et meil on tarvis sellist menetlust, kui me tahame olla valmis enne, kui hääletus toimub ENVis, mis on ilmselt järgmisel nädalal või sel nädalal isegi. nii et meil oli tarvis sellist lühimenetlust aga nagu te nägite, enamus on päris selge, enamus oli poolt, midagi erilist siin ei ole. ja need tähelepanekud, mis me saadame Envile, on väga olulised, see on siis COP kahekümne kolma, kolme eel see peab, võtab arvesse meie ettevõtjaid, VKE-sid, energiasektorit nii et need tähelepanekud, mida me saadame Envile, on väga olulised ja tähtis on see, et me saaksime selle saata oma Envi kolleegidele siis enne tähtaega. nüüd kaheksas punkt, mis on rap-, Aldo Particello raportööri poolt esitatud, see puudutab siis äh, sõlmida Euroopa Liidu, Maroko Kuningriigi vaheline teadustehnoloogia koostööleping Prima mäletate seda väga hästi, see puudutab siis teadusuuringuid, innovatsiooni ning äh, läheb hääletamiseks. esimene muudatus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. elektrooniline nimeline hääletus kogu ettepaneku projekti osas. hääletus algab. ja hääletus lõppes suur enamus, palju õnne raportöörile ja nii on meil hääletus ka lõpule jõudnud, suur tänu. okei okay.. Do we have our? How are you? Rubik. We are. Uh, dear friends, I would like to head sõbrad, uh, paluksin kolleegidel, kes uh, tahavad siin saalis jätka, kes ei taha siin saalis jätkata, lahkuda ja meid rahule jätta. okei okay., well it was quite clear announcement for myself. ma arvan, et see oli väga selge seisukoht ja suur tänu teile kõigile Lähme üheksanda päevakorrapunkti juurde, see puudutab digitaalse Euroopa programmi kehtestamist ajavahemikuks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus. digitaalse Euroopa programmi puhul on tegemist ühe MFF-i teemaga, mis räägib kõrgejõudlusega arvutusprogrammidest mille eelarve on umbes üheksa miljardit, mille eesmärgiks on toetada Euroopa tööstuse, teaduse eh, ning säilitada eh, võimekus eh, laiemal tasandil. tegemist on väga olulise teemaga. meie raportööriks on Angeelika Milner, palun proua, teil on sõna. suur tänu aitäh, et mulle sõna andsite ja rõõmsat taaskohtumist kõigile kolleegidele, loodetavasti saab meil olema värske algus, mul on väga hea meel tõsta, tutvustada teile seda programmi, mille tulemuseks on, mis on väga äh, intensiivse töö tulemuseks, kuna meil oli väga vähe aega, et saavutada seisukoht äh, ning loodetavasti saadame jõuda ka meie mandaadi lõpuks äh, kokkuleppele nõukoguga. see on väga ambitsioonikas ja loodetavasti saavutame selle see, millest me räägime, puudutab Euroopa esimest digitaalset programmi ja tegemist on suure sammuga edasi selleks, et tugevdada ja parendada Euroopa juhtrolli, et üle saada investeeringute lõhest, mis meil selles valdkonnas on ja meie era- ja avalikus sektor saavad kasutusele võtta vajalikud lahendused samas kui Euroopa võimekus põhivaldkondades on olemas. arvestades spetsiifilisi elemente, mis on komisjoni ettepanekus, on vaja rõhutada, et eelarve, nagu te juba ütlesite, härra esimees, siis on üheksa koma kaks miljardit komisjoni ettepanekus ja seda peaks kaaluma miinimumiks selleks, et tagada edukas programmi rakendamine eelarve on potentsiaalselt piiratud selleks, et saavutada eh, teatud väljakutseid, eh, mida hetkel ei ole võimalik ette näha. see programm kaaseksisteerib järgmise mitmeaastase finantsraamistiku muude tegevustega, mis on digiüleminekule pühendatud ja eh, millel on samuti eelarvelised piirangud. seega on väga oluline, et digitaalne Euroopa oma rakendamisega maksimeeriks potentsiaali ja tahan rõhutada, et ei oleks kattuvust muude rahastamisallikatega, vaid pigem oleks tagatud sünergia erinevate allikatega selle eesmärgi nimel võitlemisel. optimaalne rahastamise eh, tagamine otsejuhtimisel Euroopa Liidus komisjoni poolt tagab selle dialoogis komisjoniga ning kaaludes kõikide eesmärkide spetsiifikat, on täpsustatud panustamist järgmiselt. esimene eesmärk, mis puudutab äh, kõrgetasemest arvut, erieesmärki kõrgjõudusega andmetöötlust, teine, mis puudutab tehisintellekti, mida haldab Euroopa Komisjon, kolmas küberturvalisus mida juhib valdavalt vastav pädevuskeskus, lähtudes uuest määrusest, mis loodetavasti peatselt avalikustatakse, avaldatakse. neljas, mis puudutab eh, digioskusi ja viis, mis puudutab eh, esimese kolme aspekti juurutamist, toob kaasa paremad eh, vastavad üksused ja eesmärgiks on trigimuudatused ellu viia, lähtudes äh, kahest mõõtmest, kus liikmesriikide jõupingutused on äh, olnud ebapiisavad, millega oleks võimalik tagada Euroopa Liidu autonoomia strateegilisest vaatenurgast, vältida äh, olukorra raskendamist ja ma tahaksin rõhutada siin parlamendi rolli. komisjoni ettepanek toob välja viis erinevat erieesmärki, mida ei ole võimalik ühe lähenemisega rakendada, eriti kui arvesse võtta, et mõned need on suunatud Euroopa Liidu võimekuse rakendamisele. näiteks äh, nagu äh, kõrgjõudlusega andmetööstus ja mõned puudutavad äh, tundlikku teemasid, nagu näiteks tehisintellekt ja küberturvalisus, mis annab meile delikaatse ülesande, kuidas kasutada Euroopa strateegiat globaalsel tasandis ning tagada täiendav järelemõtlemine rakendamise osas nende kolme erieesmärgide puhul ja selle ees, programmi põhieesmärgiga seoses ja ma olen keskendunud liikmesriikide abikõlbulikkusele, samas jättes lahtiseks võimaluse teha koostööd eh, kolmandate riikidega. minu eesmärgiks on ja ma tahaksin rõhutada, mitte välistada neid vaikimisi, vaid keskenduda meie arutelu mitmekesisusele programmide erinevustel ja selles osas, kuidas konkreetsemalt rakendamisele jõuda ning vältida ühesugust lahendust kõigile. ja kuidas leida äh, äh, probleemidele lahendused kõige sobivamal viisil. teine aspekt üritab laiemalt äh, kasutada uusi võimalusi meie ühiskonnas. juurdepääs Euroopa Liidu oskustele ning äh, uutele võimalustele peaks olema, nendele peaks olema tagatud juurdepääs äh, ettevõtete ja isikute poolt ning äh, võimalikult lai geograafiline kättesaadavus on vaja tasuda ja mis vastaks ka ühiskonna ja riigipõhistele vajadustele vähemalt ühe keskuse loomine igas piirkonnas saab olema väljakutse, mille peame toime tulema. lõpetuseks tahaksin veel rõhutada ühte aspekti, mis puudutab tehisintellekti. ja see puudutab ka eetika nõudmistele vastamisele ja kooskõla muude MFF-i ettepanekutega. suur tänu tähelepanu eest ja olen valmis teie küsimustele, märkustele vastama ja loodetavasti on meil väga viljakas arutelu nii variraportööride kui ka teistega, aitäh! suur tänu selle väga pika kõne eest. ajapiirangut minu poolt ei olnud seatud. ma loodan, et meil on piisavalt aega teema käsitlemiseks. rahvapartei nimel äh, härra Rüübik aitäh, vabandan Pilar de Castallo eest, kes on variraportöör, aga meie fraktsioonis, aga kes palus eh, minul sõna võtta, sellepärast et proua raportöör on alati väga asjakohane ja tahab, eh, tahaksime siinkohal õnnitleda raportööri eelarve ettepanek, mis komisjoni poolt on tehtud, peaks olema miinimum ja Euroopa Parlament üritab alati eelarvet suurendada oluliste programmide puhul ja ma arvan, et meie komisjon peaks seda toetama komisjoni lähenemine erinevate programmide puhul ja võimekuste puhul on väga olulised ja põhieesmärgid Äh, eelarve ja struktuur on meile meelepärane raportööri ettepanekus ja töö peab aset leidma selles osas, mis puudutab kolmandate riikide osalemist, eriti Euroopa majanduspiirkonnas ja vastavate riikidega. selles osas on oluline näha, et äh, parimad võimalused on kasutusel kolmandate riikide puhul on vaja vaadata juhtumipõhiselt ja mõned muudatusettepanekud kindlasti aitavad äh, teksti täpsustada, muudatusettepanek viiskümmend selleks, et vältida investeeringutega seonduvat ebakindlust ja tagada programmile vastavus. õnnitleme proua raportööri ja naudime kindlasti edaspides tihedat koostööd raportööri ja variraportööride ja teistega, kes kaasa löövad, aitäh! suur tänu, aitäh, Paul! kolleeg, kolleeg Sorinio. ja kolmandat korda võtate sõna sotsiaaldemokraatide nimel ja seekord iseenda nimel, sest teie olete variraportöör, palun. aitäh. tahaksin täpsustada ka varasemat punkti. ma esindasin kolleegi, jah. tahaksin tänada raportööri poolt tehtud teemad, mida on käsitletud, aitavad programmi parandada, aga siin on veel äh, mänguruumi selleks, et saada parem reaktsioon tegi äh, muudatusteks mitmed ettepanekud, äh, on siin raportis ära toodud. me oleme teinud edasiminekut selles osas, mis puudutab eetikaraamistikku. see on väga oluline mõõde. digitaalne programm, digitaalne Euroopa programm on väga huvitav aga ma arvan, et selles osas, mis puudutab rakendamist, siis seda oleks vaja standardite osas veidi täpsustada. meil ei ole vaja suurt eelarvet, aga meil on vaja rahastamismudelit, mis on piisavalt äh, tugev. ja ma arvan, et siin on võimalus, mida saaks kasutada selleks, et tagada Euroopa konkurentsivõime ning äh, tagada konvergents liikmesriikide vahel, see on vaja tagada selleks, et kodanikel oleks äh, vastav võimalus ning selle programmi täpsustamine selles osas oleks väga oluline ja oleks kindlasti väga, puudutaks ka neid muudatusettepanekuid, mida mina esitan. ja nüüd räägiksin kolmest aspektist nüüd konkurentsivõime, oma head partnerlust, lihtsalt aga äh, tugevat äh, süsteemi menetlusosaks, juurdepääs äh, rahastamisele ning tippkeskus äh, piirkonna kohta on samuti oluline, seda programmi on vaja kujundada õigel viisil. meil on vaja lahendusi, mis on turule suunatud, sellepärast et kodanikel peab olema võimalus väga selgelt näha, millised on eesmärgid äh, kesk- ja pikemas perspektiivis, need eesmärgid ja vajavad äh, ka lühiajalisi äh, selgitusi, me peame näitama, mille nimel me tegutseme. meil on vaja programmi, mis on hästi koordineeritud, seal on vaja vastavat sidusust, meil on vaja koostöövõrgustikku. me peame mõtlema koostalitusvõimele ja tagama selle toimimise seal on suur potentsiaal ja seda on vaja kasutada Euroopa huvides programm peaks Euroopa võimekust parandama äh, ühiskonna üleminekul digitehnoloogiale, aga see peab äh, olema suunatud ka kodanikele ja meil on suurepärane võimalus äh, tagada, me peame tagama, et teenised äh, paraneksid, juurdepääs paraneks, et meil oleks äh, vastavad, see oleks tagatud ja see aitaks ka programmi täiendada. ja ma arvan, et me peame olema väga suunatud selles lähenemises ja ma arvan, et me peame jätkama tööd selle programmi osas ja ei ole mõtet aega raisata mis puudutab sotsiaaldemokraate, siis loodetavasti me ei lase seda võimalust käest. ECR-i nimel härra Fox, palun. aitäh ja sooviksin tänada raportööri äh, minu fraktsioon toetab seda ettepanekut, see käsitleb mitmeid olulisi prioriteete digiteerimine, tööjõu kujundamine vastavalt uutele vajadustele ning tugevdab ka juhtimist. me näeme eeliseid VKI-dele, kes saavad kasutada neid uusi tehnoloogiaid ja ma arvan, et tarbijatel on paremad tooted ja rohkem valikuid selle tulemusel aidates väikeseid jaemüüjad selleks, et nad saaksid internetis oma tooteid müüa, oleks tarbijatele Euroopa Liidus kasulik oluline küsimus on usk digitehingutesse ning küberturvalisus on selles osas väga oluline ja ma sooviksin komisjonilt täiendavat informatsiooni, mis puudutab küberturvalisuse uut määrust, kuna see on põhivahend küberturvalisuse eesmärgi saavutamiseks. mis puudutab andmeid, ka see on väga oluline Äh, tehisintellekti osas ja seega ühine andmeala ning sellega seonduvad põhimõisted on midagi, millesse meie väga tõsiselt usume, me tervitame raportööri ettepanekuid et laiendada tegevusi, mis on seotud äh, tippkeskustega ja tervitame ka äh, punkti, mis puudutab eetikaküsimusi äh, see peab olema kohandatud sellele programmile vastavalt ja lisaks ka idufirmad, kes saavad sellest programmist kasu. aga me ei ole nõus raportööriga järgmises. siin on selge tööstuse eesmärk, mitte strateegiline eesmärk. ja see ei lähtu strateegilise autonoomia põhimõttest selleks, et vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest. kõik strateegilised küsimused vajavad käsitlemist julgeolekuleppe või, või teatud äh, aspektide piiramist vaid liikmesriikidega. julgeoleku äh, skriinimine on aga koormav ja ebakohane. me mõistame tehisintellekti küsimuses võib äh, olla äh, julgeolekuriske, mis vajavad lahendamist, aga kõikide üksuste skriinimine ilma oma mehhanismideta oleks ebaproportsionaalne. me ei näe julgeolekuriski, kui õpetatakse digioskusi töötajatele või äh, seadistatakse viirusevastaseid programme arvutites. aga digitaalne Euroopa võib olla väga hea programm ja võib endaga kaasa tuua ülemineku ja me loodame, et saame teha koostööd ja saavutada hea tulemuse. aitäh, esimees! aitäh, kolleeg! digitaalne Euroopa ja eetilised küsimused on meie jaoks väga olulised ja järgmine kõneleja. proua Lopez Bermejo, me oleme veendunud, et eh, digiteerimine ning eh, neljas ajastu peaks olema eh, potentsiaali allikaks, seda nii kaua, kui on poliitiline avalik juhtimine selleks, et enamus saaks kasu sellest võimalusest äripõhimõtetest lähtuv käsitlus ütleb, et need, kes kodanevad ja kohanevad, jäävad allu, need, kes mitte, need ei jää ellu ja see ei ole demokraatlik sotsiaalne loogika. on olemas konsensus, et kõige vähem oluline tehnoloogilise revolutsiooni puhul on tehnoloogia ise, vaid küsimus puudutab enam sotsiaalseid tagajärgi ja sellele tahaksin keskenduda kõigepealt. meile teeb muret see, et vältida, et digiteerimine lõhestaks ühiskonda täiendavalt, võitletakse kaotajateks ja panustaks veelgi suuremasse eh, rikkuse ebavõrdsesse jagunemisse ja selle tõstetas ka Euroopa Mendikute Konföderatsioon. peame arvesse võtma ka soopõhimõtteid eh, kõikides valdkondades digimajandus peab saama vahendiks selleks, et äh, ebavõrdsust äh, vähendada. samuti teeb meile muret äh, vanuselõhe ning erisused, mis suurenevad piirkondades, mis puudutab võimaluste kasutamist. me leiame, et meil oleks vaja analüüsi, mis käsitleks sotsiaalseid tagajärgi mis puudutab mõju töötajatele ja nende töötingimustele, meil on vaja konsultatsioone sotsiaalpartneritega. samuti teevad meile muret elemendid, mis on seotud väljaõppega, meil on vaja kaasavat äh, juurdepääsetavust äh, digiteenustele ning avalikud teenused peaksid pakkuma abi, mida avalikkus ja töötajad vajavad. digitaalse Euroopa ettepanekus ettepanekuid on võimalik kasutada nii kaua, kui on olemas ka vastavad reeglid, mis toovad endaga kaasa kaasava juurdepääsetava ühiskonna ning omakorda vähendavad suurenevaid ebavõrdsusi ühiskonnas. digitaalne Euroopa programm aga on killustunud liiga paljudeks äh, algatusteks ja see tähendab, et meil ei ole piisavat ülevaadet, millised on nende ettepaneku potentsiaalsed tagajärjed peaksime kasutama neid võimalusi, aga igal juhul tõsiselt järele mõtlema oma ettepanekute ja vastavate tagajärgede üle ühiskonnale, aitäh! suur tänu nende märkuste eest! proua Krossteet, äh, kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri ja tõhuksin rõhutada ühte aspekti, mis minu jaoks on väga oluline ja mis ei ole piisavalt äh, Euroopa Komisjoni poolt arvesse võetud. see puudutab tehisintellekti arendamist. Need on väga suurepäraseks äh, potentsiaali allikaks, aga Euroopa on minu arvates maha jäänud äh, tehisintellekti valdkonnas ning sellele pühendatud eelarve on kaks koma viis miljardit ja ma arvan, et see on liiga ebaoluline selleks, et järele jõuda maailmale meil oleks vaja investeerida enamat äh, teadmismajandusse, tuleviku arengutesse, kui me tahame oma teadlasi äh, ja insenere säilitada. me peame rõhutama ka selles raportis, äh, milline on tehisintellekti keskne roll digi-Euroopas sest see toob kasu kõigile eurooplastele ja annab ka kõrgetasemelise majanduse. tahaksin rõhutada protsessile, mis puudutab tehisintellekti kasutamise normaliseerumist maailmas. selle tehni-, tehnoloogia väljaarendamises domineerivad hiinlased ja ameeriklased ja meie lihtsalt kasutame teatud tulemusi, kui me ei suuda midagi ära teha, siis Euroopa marginaliseerub veelgi enam ja see teeb mulle väga tõsist muret ja sellepärast võtsin sõna, et seda punkti rõhutada, aitäh. Thank you, madam, for your remark. suur tänu. ja pead, Connect peadirektoraat nüüd. härra Terava, palun suur tänu ja kõigepealt äh, sooviksin tänada raportööri äh, kiire töö eest sellel teemal ning pühendumise eest siin kojas äh, selle teema käsitlemisel ning kiireloomulisel viisil. see on väga oluline, arvestades eesmärke, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste lõpetamist järgmisel kevadel sama oluline või isegi veel olulisem on aga äh, raporti sisu ja me tervitame toetust, mida raportöör on andnud, äh, avaldanud ja loomulikult ka seda, mida äh, on öelnud teised saadikud, kes valdavalt toetavad programmi eesmärke ning rõhutavad Äh, selle spetsiifilise programmi tähtsust, äh, luua ja teha kättesaadavaks vajalik digitaalne võimekus selleks, et meie avalik sektor ja meie ettevõtted saaksid neid kasutada ja äh, kasu tuua meie kodanikele ning loomulikult on see oluline ka teadlastele, et neil oleks olemas vastav võimekus. mõned esialgsed märkused Äh, siin kõnele öeldu kohta. loomulikult me tervitame seda, et parlament näib, et äh, eelarve on minimaalne äh, selleks, et luua ja kasutusele võtta need võimekused. kui me oma ettepaneku tegime, siis oli see osa laiematest kaalutlustest kuidas raha järgmises finantsraamistikus jagada, aga loomulikult võtsime me ka arvesse seda, et tegemist on miinimumsummaga, kui me soovime mingisuguseid tähendusrikkeid äh, tulemusi programmist. raportööri ettepanek selgemalt määruses välja tuua, kes rakendavad äh, erinevaid eesmärke, siis loomulikult peame me seda analüüsima, võtan teadmiseks, et need vastavad sellele, mida me oleme juba valdavalt öelnud äh, kaasnevas mõjuhinnangus ja ma arvan, et äh, sellega oleme kooskõlas. loomulikult peame me arvesse võtma ka seda, et on muid valdkondi, mille osas meil tulevikus võib-olla on vaja suuremat paindlikkust, loomulikult sõltuvalt sellest, kuidas eh, tegevused arenevad aastate jooksul ja loomulikult on selge, et HPC puhul on tegemist ühistegevusega eh, nüüd, mis puudutab eh, innovatsioonikeskusi, Need loomulikult on väga olulised selleks, et äh, kui me tahame, et see võimekus oleks olemas ähm, majandusettevõtjatele ja avalikule sektorile erinevates Euroopa Liidu piirkondades, siis loomulikult on vaja tagada vastav ähm, jagunemine liikmesriikides ja piirkondades. samas oleks oluline ka siinkohal rõhutada, et need äh, innovatsioonikeskused peaksid olema ka osa võrgustikuks selleks, et võimekus ja ekspertiis oleks kättesaadav kõigile, kõigile osapooltele Euroopas, isegi kui kõige lähemal tippkeskusel ei ole seda ekspertiisi, siis on tagatud piisav ühenduvus. mis puudutab muid punkte siis praegusel hetkel võtan teadmiseks kolmandate riikide osalemise teema, mil määral peaks olema pühendatud Euroopale. ja see on loomulikult see eesmärk, mil määral me võimaldame ka kolmandatel riikidel osaleda. hiljutine ettepanek tagab vajalikud kaitsmemeetmed, mis on lepetes kolmandate riikidega ära toodud selleks, et reguleerimisala määratleda. loomulikult räägime ka sellest, kas me tahame seda ka määruses juba välja tuua või on see midagi, mida saaks äh, reguleerida hiljem. aga igal juhul võtan ka seda teadmiseks. ja viimane märkus minu poolt. viimane sõnavõtt kus viidati äh, tehisintellekti osakaalu, et see on liiga väike ja peaks olema suurem, siis ma arvan, et me peame seda programmi kasu-, äh, vaatlema tervikuna. me peaksime väga tähelepanelikult analüüsima, kui meil on laiem eelarve paigas, siis kuidas seda jagada erinevate erieesmärkide vahel. ja kui see tasakaal ei säili, siis loomulikult tekib oht, et isegi kui rohkem raha tehisintellektile suunata, siis ei ole võimalik äh, kasu saada nendest võimekutest, kui äh, ei ole tagatud see kõrgjõudlusega andmetöötlus, selle üle tuleb järele mõelda igal juhul. üldiselt aga sooviksin teid tänada ja meil on väga hea meel koostööd teha äh, ja leida vastavad vastused äh, nendele küsimustele, mis siin on tõstatatud ja jääme, ootame meie koostööd. aitäh nende märkuste eest ja järgmisena saab sõna raportöör äh, lõppsõnavõtuks. ajapiirangut ei ole. since uh, you already told me I was too long at the beginning. no but. suur tänu, esimees, ma teen lühidalt ma tahan tänada kõiki kolleege, variraportööre teistest fraktsioonidest, suur tänu selle toetuse avalduse eest ja pühendumuse eest sellele programmile, mis ilmselt meie kõigi meelest on üks igati hea programm, programm algusest peale minu meelest teie poolt tõstatatud teemad olid täpselt sellised, mida ma teilt ka ootasin. selge on see, et meil on ühine eesmärk, peaks olema toimiv programm, mis toetab meie kodanikke üha muutuvas maailmas. aga selge see, et see kõik saab toimima ainult siis, kui me paneme täpselt paika kõik üksikasjad. ja see ongi meie töö lähtealus. siit edasi järgnevad väga intensiivsed arutelud ja ilmselt ka siis äh, erinevad, äh, erinevad intensiivsed läbirääkimised teiste osapooltega. meil küll aega nä-, napib, aga loodan siiski saavutada positiivset tulemust. ja selles mõttes veel kord soovin teid kõiki tänada tänaste sõnavõttude eest ja ootan koostööd teiega. suur tänu, Angelika! ja meie esialgne ajakava on selline, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes september. see tähendab seda, et käesoleva nädala lõpus kukub see tähtaeg. ja siis järgmine punkt, seda käsitleme koos IMCO komisjoniga, sest et meil on siin me siin osalt jagame vastutust, kuigi meie oleme nii-öelda põhikomisjon selle teema osas, aga Inkoga peame lihtsalt oma järgmised sammud kokku leppima. kümnes päevakorrapunkt, Euroopa Kaitsefondi loomine. ECR-i nimel on raportööriks härra Krasnodelski. ja juunis äh, rääkisime sellest, mis nüüd puudutab äh, rahastamist, siis kolm miljardit äh, on ette nähtud, mis puudutab spetsiifilisi tegevusi ja mis puudutab investeeringu, kaitseinvesteeringuid Euroopasse tegemist on investeeringute ja tegevustega, eh, millega tegelevad mitmed liikmesriigid, tegemist on partnerlusega erinevate liikmesriikide vahel. me loodame, et me suudame paika panna katalüsaatori selleks, et stimuleerida tööstust ning luua teadusbaas Euroopasse. see programm on suunatud sama hästi nii tööstusele kui ka teadusvaldkonnale. praegusel hetkel on meil pool miljardit esialgseteks investeeringuteks ja nüüd annaksin ma sõna härra Krasnodevskile. suur tänu, esimees. Te rääkisite selle ettepaneku kontekstist väga hästi tegemist on Euroopa Kaitsefondi loomise ettepanekuga, nagu ma varem olen öelnud, siis on tegemist äh, selle valdkonna arendamisega Euroopas, me oleme läbi rääkinud erinevaid ettepanekuid selles äh, osas, me oleme teinud suurepärast koostööd ka härra proua Koste-, Krostetiga, kes oli väga pühendunud sellele teemale ja tahaksin rõhutada, et mitmed elemendid, mille nimel mina võitlesin, äh, läksid komisjoni poolt arvesse võtmisele. mul oli mitmeid kohtumisi äh, ka Euroopa erinevate esindajatega, teaduskeskuste teadlastega ja loomulikult nagu tavapäraselt äh, on vaja veelgi enam teatud küsimusi täpustada ja seega mainiksin ma mõningaid muudatusettepanekuid ilma pikema jututa. kõigepealt on vaja endalt küsida, kuidas tagada see koostöö erinevate ettevõtte vahel, et see ka toimiks. tegemist ettepanekutega nelikümmend kaks, nelikümmend kolm. meil on vaja uut tüüpi koostööd me räägime siin uutest äh, ja innovaatilistest projektidest, sest me ei taha juba olemasolevaid koostöövorme toetada. samuti on vaja rõhutada projekte, mis aitavad tagada meie sõltumatust kolmandate riikide osas ja on vaja ka äh, tagada meie prioriteetsete projektide toimine ning järgmised küsimused me peame oma prioriteedid selgelt määratlema Euroopa kaitsevaldkonnas. ma olen täiesti veendunud ja ma loodan, et ka teised raportöörid on minuga nõus, et meil on vaja tugevdada liikmesriikide rolli. liikmesriigid on need, kes saavad äh, nende vahendite arendamisest kasu, mida selle progra-, fondiga loome tahaksin käsitleda teatud äh, muudatusettepanekuid äh, ja teemasid, äh, mida on arvesse võetud. me soovime suurendada kaitsevõimekust, kaitsetehnoloogia, mis peaks toetama teatud tehnoloogilisi lahendusi. tegemist on laiema valdkonnaga, need on eh, muudatusettepanekud kolmkümmend üheksa ja kolmkümmend kolm. jällegi, see kaitsefond peab olema paindlik. kolmekümne seitsmendas muudatusettepanekus oleme teinud ettepaneku, et osa vahendeid on võimalik suunata esimesse eh, sambasse, näiteks areng, vastavalt arengutele ja lisaks on äh, keeruline küsimus ka eetika aspekt. me oleme hinnanud, et komisjonil peab olema võimalus projekti rahastamist katkestada, kui see ei liigu õiges suunas, ehk siis algusest peale on vaja paika panna ka eetikakriteeriumid, puudutavad muudatusettepanekuid nelikümmend kolm kuni nelikümmend viis ja lõpetuseks teema, mida me oleme juba põhjalikult käsitlenud. meil on vaja tagada võimalikult suur osalemine kõikide Euroopa ettevõtete poolt. ja samuti on vaja arvesse võtta ka ettevõtete olukorda, keda rahastatakse väljaspoolt Euroopa Liitu ja selle teemaga on seotud veel üks element. jah, pean silmas muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa. ma tahaksin, et oleks välistatud, et ettevõtted või riigid jääksid väljaspoole, kelle kohta on sanktsioonid, kes äh, nende äh, kolmandate riikide kohta, kelle kohta on mingisugused ähm, sanktsioonid ja loodetavasti on meil võimalik jätkata meie kaitsetööstuse arendamisega ja ma olen täiesti veendunud, et läbirääkimised lõpevad hästi ja õigel ajal, aitäh! aitäh, ma sooviksin tänada raportööri ja esimesena saab sõna proua Krostet. suur tänu, proua härra esimees, kõigepealt sooviksin tänada raportööri kvaliteetse töö eest. ja loomulikult on meil mõningaid erimeelsusi, aga me lähtume samast soovist, et see fond saaks olla tõeline edulugu Euroopale. tegemist on väga olulise sammuga Euroopa Liidule komisjon on teinud väga olu-, huvitava ettepaneku, et edasi liikuda. ja juulikuus toimus ka vastav hääletus, see fond, mille perspektiiviks on luua ambitsioonikam ja konkreetsem kaitsetööstus Euroopa Liidus, toetada koostööprojekte meie fraktsiooni jaoks on oluline, et see fond oleks ellu viidud tõhusal viisil on vaja vältida äh, keerulisi ja, ja raskekujulisi ähm, äh, koostöövariante, mis on liigselt kulukad ja aeganõudvad. meil on vaja tehnoloogilist tippteadmist, äh, kasutada ära konkurentsivõime toetamist, mida on võimalik tagada. väga oluline on tagada kõik eelised ja need sisse tuua aruteludesse võimekuste arendamiseks on kolm eh, miljardit, see on hea eel, kolmteist miljardit, aga see on hea, aga mitte piisav, arvestades, millised on väljakutsed, eriti kui me soovime Euroopa Liidu sõltumatuks, eh, sõltumatumaks eh, muuta. ma toetan seda viite protsenti eelarves, mis on suunatud ja mis peab olema isegi miinimum siinkohal. nüüd me peame keskenduma ka VKE-dele, need on need, kes vajavad kõige enam toetust selleks, et neil oleks rahastamisele juurdepääs. me peame seega eh, eelised andma kõigile VKE-dele, vaatamata geograafilistele eripäradele ja andma täiendavat toetust VKE-dele, eh, mis ei asu põhi, emaettevõtte liikmesriigis nii nagu kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend määruses on eetika küsimus, mis on seitsmendas artiklis, jah, see mõte on põhimõtteliselt hea, aga sellel on juriidilisi probleeme. mis on eetiline projekt üldises plaanis ja milline on see võimekas luua selliseid projekte enne või pärast tegevusi? ja seega meil on vaja keskenduda eetikakontrollile nii-öelda etteulat-, mitte tagantjärele hindamisele ja vastavalt sellele, kui tegemist ei ole eetilise projektiga, seda teostada. mis puudutab abikõlbulikkust, siis ähm, varasemate läbirääkimiste käigus on väga palju saavutatud ja see on selle tekstiga osaliselt ka seotud. ja kõik äh, tagatised peaksid olema võimalikud ning on vaja tagada Euroopa Liidu strateegilise autonoomia toetamine ja nii tundlik sektor kui kaitsetööstus ei tohi olla mingisuguste ebavajalike takistuste küüsis. lõpetuseks nüüd, mis puudutab intellektuaalomandi õigusi, siis oleks huvitav neid harmoneerida teaduse ja arengu valdkondades. komisjoni ettepanek selles osas vajab täiendavat tööd ning need on minu fraktsiooni jaoks kõige olulisemad küsimused. loomulikult äh, avaldame me toetust selle määruse kiireks vastuvõtmiseks ja teeme ka mõningaid muudatusettepanekuid omalt poolt. aitäh! suur tänu teile kõikide märkuse eest ja nüüd palun sotsiaaldemokraate nimel härra Martin. härra Martin, palun jah, loomulikult, loomulikult seisame eh, Euroopa Kaitsefondi eest ja me peame samas olema ikkagi väga valvsad teksti osas, mis hetkel on ette pandud komisjoni poolt ja raportööri poolt, mida ma tahaksin siin tervitada, on teatud eh, lahknevusi sisulises osas ja ka vormilises osas. kui me räägime ka menetlusest näiteks, ja lähtudes geo, praegusest geopoliitilisest eh, kontekstist, võib-olla ei maksa liigselt kiirustada pimesi nendes läbirääkimistes selle programmi nagu ka muude osas, sellepärast et praegusel hetkel ja meie ametiaja lõpus äh, ei ole meil mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepet ja väga suured erimeelsused äh, on endiselt liikmesriikide lõikes eelarve osas ja seega tuleb olla tähelepanelik, isegi kui on täiesti õigustatud äh, ühine kaitsepoliitika, siis lähtudes mitmeaastasest finantsraamistikust on see delikaatne teema ja, ja see ei tohi kuidagi kahjustada teisi poliitikaid ja nüüd, äh, mis puudutab teatud liikmesriikide seisukohti, ma lugesin mõningaid seisukohti ja mõned liikmesriigid on öelnud, et teie parlamendi hääletage seda äh, teksti ja me teeme kõik muu ära. ja kõik muu on see sisuline külg. ja nagu ma ütlesin, komisjoni ettepanekus on mitmeid äh, elemente proua Grosteti raportist ja selle üle mul on hea meel, aga siin on ka teatud erimeelsusi ja meie, minu arvates sotsiaaldemokraatide osas on tõsiseid probleeme, näiteks artikkel kümme, mis puudutab õbikõlbulikkust, tekitab teatud küsimusi. tegemist on programmiga, mis kaldub kuni kaks tuhat kakskümmend aastani, siis on äh, siin ära toodud ka mitte äh, Euroopa väliseid äh, ettevõtteid ning me ei ole piisavalt suunatud võib-olla tähelepanu meie enda tööstuse arengule. me peame toetama täielikult Euroopa ettevõtteid samuti on vaja ka tugevdada kriteeriume, mis puudutavad liikmesriikide äh, toetamist teatud äh, valdkondades. ja minu arvates on vaja äh, neid rahastamistegevusi lähtudes meie ühisest julgeolekupoliitikast artikkel seitse ja eetikaküsimus järgmiseks. seda programmi rahastatakse avalikust rahast ja seega eurooplased peavad saama peeglisse vaadatada ning see eetikaettepanek vajab kahepoolset toetamist, ehk siis eh, kodanikele, meile, saadikutele on anda võimalus käsitleda seda ning mm, mitte ainult lähtudes tehnoloogia valdkonnast, vaid ka eh, potentsiaalsest kasutamiskontekstist. loomulikult ei ole keelatud eh, Saudi Araabiale relvi müüa aga peab mõtlema järele, eh, kuidas neid relvi kasutatakse, kes saadavad need Jeemenisse, kas siin ei ole mingisugust eetikaküsimust ja ka selles osas äh, tahaksin, et selles tekstis oleks äh, see käsitletud. artikkel kakskümmend üheksa, mis puudutab eksperte ja mis puudutab siin mingit äh, saladust, me soovime pigem rohkem läbipaistvust ja nähtavust ja lõpetuseks programmi rahastamine, mis toetab Euroopa arengut, selle asemel, et otsida iga hinnaga eh, eksporti. ja me peame just lähtuma minu arvates sellistest põhimõtetest, mis on ambitsioonikamad ja mitte lihtsalt lähtuma tavapärase tegevusega, mis puudutab täiendavat rahastamist Euroopa poolt. aitäh! Thank you very much, kolleeg. suur tänu. härra Rike, ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, esimees. pärast eelmist raportit jätkame me meie ametiajal nüüd selle teemaga ja see on väga oluline eelarve ja tegevusvaldkonnast sooviksin tänada raportööri selle eest, tegemist on väga kvaliteetse raportiga, meil on väga palju ühiseid punkte, aga on ka teatud äh, probleeme. kuulasin seda, mida kolleeg Eduard ütles eelarve kohta. aga mul on hea meel, et meil on ka vastavad vahendid juba olemas, tahaksin raportööri tänada. tegemist on teemaga, mille osas on vaja edasi liikuda kui me jätka, jääme siin kinni pidama eelarve kokkuleppe sõlmimisest, siis äh, tekib sellest probleeme mitte ainult sellel teemal, aga ka muudel. teen lühidalt, aga nagu alati on siin äh, selline probleem, mis puudutab selle teksti käsitlemist tegemist on väga politiseeritud, äh, mitte tehnilise käsitlusega, mis puudutab suveräänsust, integratsiooni. nähtavuse osas äh, oleme alati väga umbusklik selles osas, mis puudutab äh, valiku laiendamist Euroopa välistele ettevõtetele mitmed äh, võimukeskused, mis äh, arendavad välja äh, arendustegevusi mujal, ei paku mingisuguseid selliseid lahendusi. ma ei näe siin poolakaid, kes teevad koostööd USA-ga ega prantslasi, kes teevad koostööd hiinlastega. võib-olla on tegemist naiivsusega kui avatakse kriteeriumid seda tüüpi teemas, seda tüüpi, teemadel seda tüüpi partnerlustele. omandikasutuse investeeringute teemadel. nii nagu härra Martin ütles, siis äh, ekspordivõimekusele laiendamine minu arvates oleks vaja a posteriori kontrollida aga igal juhul on siin tegemist väga keerulise olukorraga. ja kui me lähtume siin eksporditingimusest. tahaksin õnnitleda kolleege selle teadusteema puhul, kus käsitleda, mille puhul käsitletakse neid vahendeid ja ma arvan, et proua Krostet teadustegevuse toetamine kaitsevaldkonnas on väga oluline, sest see aitab ainsana seda teemat edasi viia ja puudutab ka tsiviilkasutust, mida on välja arendatud algselt muudel eesmärkidel ja mis on läinud tsiviilkasutusse ja ma arvan, et ei oleks väga asjalik lähtuda sellisest lähenemisest. mul on kindlasti ka mingeid detailsemaid märkusi teha, aga mulle tundub, et raportööril on samad äh, mured. Äh, ja me oleme täiesti kindlad, et meil on võimalik äh, kujundada jõuline positsioon, ma arvan, et me peame olema jõulised, kõnelejad katkestatakse ja me loodame jõuda tulemusteni läbirääkimistes, see on väga poliitiline ja puudutab Euroopa suveräänsust ning iga päev ei ole meil seda tüüpi raporteid koostamisel, aitäh uh,! suur tänu, hea kolleeg ja nüüd palun härra Silikiotis kuue esindajana. aitäh, esimees! on selge, et Euroopa Kaitsefond on osa ühest üldisemast strateegilisest Euroopa Liidu kavast. ja see on osa Euroopa kaitsetööstusest. seda positsiooni toetab ka raportöör. meie leiame, et tegemist on nõndanimetatud ohtlike poliitikavaldkondadega ja siin on mängus ka ohtlikud argumendid ja seda eriti valdkonnas, kus me puutume kokku erinevates piirkondades praegu toimuva sõjategevusega ja mingis mõttes tundub, et Euroopa justkui innustaks tagant sellist sõjategevust. me räägime siin eelarvest, eelarvestrateegiast kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse ja me peaksime siin rääkima mitte kaitsemeetmetest või toodetest, vaid pigem rünnakumeetmetest. Nende investeeringute hulgas sõjatööstuses tuleb arvesse võtta, et me näiteks ekspordime ka lähisitta üks neljandik eh, Saksa relvaekspordist läheb Lähis-Itta. kui me vaatame näiteks Süüriat, teisi sõjapiirkondi, vaatame, kuidas tuhanded ja tuhanded hukkuvad ja kuidas see päädib sellega, et miljonid pagulased üritavad Euroopa Liitu tulla, siis eh, sellest johtuvalt tuleb arvesse võtta ka seda, et eh, mingis mõttes need ettepanekud on vastuolus Euroopa Liidu aluslepingutega, näiteks artikkel nelikümmend üks sätestab, et igasugused kulutused, mis on seotud äh, sõjategevusega ja selle valdkonnaga, et sellist rahastust ei tohi Euroopa Liit võimaldada. minu meelest selline kaitsefond kui niisugune ei ole üldse kooskõlas Euroopa Liidu aluslepinguga meie pakume välja muudatusettepaneku, mille eesmärgiks on lükata see ettepanek tagasi, lükata tagasi Euroopa Kaitsefondi rahastamine. ja meie taotleme seda, et Euroopa Euroopa Kaitsefondi vahendid läheksid hoopis arengufondidele selleks, et rahastada praeguse kriisiolukorraga toimetulekut kui Euroopa Liit ei järgi pidevalt oma väärtusi ja jätkuvalt rahastab sõjategevust, siis peaks Euroopa Liit hakkama ümber mõtlema, millist rolli ta täidab, eks tema eesmärk on ikkagi liikuda rahu suunas. aitäh, hea kolleeg, ja nüüd ENF-i esindajana palun proua Le Chevalier. Oui, merci, monsieur le president. suur tänu, esimees. eesmärk eelistada Euroopa tipptasemel äh, tootjaid on positiivne, sama mis puudutab ka liikmesriikide toetamist äh, materjali ostmises Euroopa Liidust, mitte kolmandatest riikidest, aga samas, kus korraldatakse meie kaitsetööstuse äh, sõltuvust autonoomia asemel, see on kahetsusväärne. me oleme umbuslikud äh, selle projekti osas, aga samas on meil mõned märkused kolmandate riikide küsimuses, eriti Türgi puhul, on tegemist äh, teemadega, mida käsitletakse teatud muudatusettepanekus äh, kaheksa ja kaheksakümmend kaks ja muudes. see ei ole piisav, see poliitika läheb ähm, vastu olla äh, näiteks Venemaaga, keda käsitletakse artiklis üksteist, mis on liigne, kus mingisuguseid erandeid ette ei ole nähtud Äh, alalise koostöö raames, äh, nagu äh, muudatusettepanekus sada seitsekümmend kaks on ära toodud, samuti ka see, mis puudutab NATO-t, kaheksateistkümnendas muudatusettepanekus on kahetsusväärne. seitsmekümne kolmas muudatusettepanek, mis puudutab kolmandate riike ja nende koostööd, nagu Prantsusmaa puhul, siis on see kahetsusväärne, igasugune poliitika puudutab riigi maksumaksjaid ja need on, kes peavad maksma selle eest, aitäh! suur tänu teile, proua. ja palun nüüd äh, kolleeg Kaie ja järgmine kõneleja. aitäh, esimees ma praegu ei kõnele küll sotsiaaldemokraatide variraportöörina, vaid ma võtan praegu siin sõna Saksa sotsiaaldemokraadina ma leian, et see, et meie fraktsioonis kritiseeritakse seda programmi, on tingitud erinevatest nüanssidest. ja ma üritan nüüd lühidalt viidata meie jaoks probleemsetele kohtadele. alustuseks, Euroopa Parlamenti minu meelest ei ole piisavalt kaasatud sellesse programmi siin edasi tõusetub see eetilisuse hindamine, et kas me piirdume ainult komisjoni soovitustega või, aga küsimus ei ole mitte ainult selles, küsimus on ka selles, et me ekspordime relvi ja Saksamaal on see selline nii-öelda kuum kartul, midagi sellist, millega tegeletakse piiravalt. ja meie jaoks on see probleemne probleemne on see, mis puudutab Euroopa tasandil liberaalsemate reeglite või lõdvemate reeglite heakskiitmist äh, relvasektori puhul, eriti kui tegemist on relvadega, mis lõpuks liiguvad äh, nõndanimetatud äh, kriisipiirkondadesse meil puudub ka raamistik selle kohta, mida me siin edendame, ehk et siin taaskord tõusetub küsimus eetikast. lisaks tõusetub siin küsimus selle kohta, mida me peaksime siinkohal üldse edendama. teisest küljest, mis puudutab nende eesmärkide rahastamist ja rahastamist ka teistes eelarvevaldkondades, siis noh, see on minu jaoks oli eriti keeruline teema. kui me vaatame neid võimekusi ja kui me üritame kuidagi neid võimekusi grupeerida, siis iseenesest äh, see on hea mõte, aga sellega kaasneb äh, kaitsesektoris Euroopas ju töökohtade kaotus et kui meil ei ole tarvis kolmeteist erinevat tankitüüpi Euroopas ja ainult kahte tüüpi tanke, siis selge see, et osad toot-, osad tehased muutuvad üleliigseks. ja see ongi see, et mida selles olukorras teha, mida ette võtta. programmis selle kohta info puudub ja meie leiame, et see on põhjus selle programmi kritiseerimiseks. ja siis on veel üks selge eesmärk ja see tähendab seda, et tuleb suurendada erineval tasandil rahastust, me oleme selle vastu, me ei ole sellise rahastamise toetamise poolt. oleks hea, kui meil oleks selline tugev, toimiv teadussektor, et see oleks innovatiivne kaitseküsimustes ja veel lõpetuseks, meile ei sobi ka see õigusliku aluse ja meie meelest ei ole sugugi veenev see, mida komisjon on välja pakkunud. meie viimase arutelu käigus selles küsimuses ütles Euroopa Komisjon, et ei mingit strateegilist autonoomiat, et see polegi üldse teemaks. ja nii, nagu minu kolleeg siit juba ütles, meie ees on küsimus, et kas see kõik on vastavuses üldse Euroopa Liidu aluslepinguga, siin on jutt strateegilisest autonoomiast ja ma ei tea tõesti, kus Euroopa Liidu aluslepingus on kirjas see, et kaitsetoodang et kas Euroopa Liidus, kas see päädib äh, strateegilise autonoomiaga või mitte, aga kõik peab ikka nagu olema aluslepingutega vastavuses. härra Aleksis, äh, palun Euroopa Komisjonist, Grõu äh, peadirektoraadist. Merci, monsieur president suur tänu, esimees, palun lubage ka minul kõigepealt tänada raportööri selle raporti tutvustuse eest ja me leiame, et see toetab valdavalt ähm, komisjonipoolset ettepanekut ja põhimõtteliselt äh, on ka teatud elemente, mis vajavad käsitlemist, aga igal juhul me toetame äh, raportööri poolseid ettepanekuid. praegusel hetkel tahaksin rõhutada kahte aspekti, mis on poliitiliselt olulisemad. esimene punkt loomulikult puudutab ettevõtete koostööd kolmandate riikidega, tegemist on olulise elemendiga. komisjonipoolne ettepanek võtab arvesse seda, mida on käsitletud ja mida parlament on heaks kiitnud ja ka nõukogu eh, varasema projekti käigus ja eesmärgiks on suunata see e- Euroopa ettevõtetele, kes on liikmesriikides asuvad ja see ei võimalda rahastada ettevõtteid, mis osa, asuvad kolmandates riikides, need ettevõtted ei saa mingil määral kuidagi kasu ühenduse toetusest ja ainus ettepanek puudutab ettevõtteid, kes on loodud Euroopa ühenduses, aga mida kontrollivad kolmandad riigid teatud tingimustel, saaksid kasu sellest fondist. nüüd see paindlikkus, mis võib puudutada Euroopa konkurentsivõimet, aga me igal juhul leiame, et see on väga piiratud võimalus ja äh, komisjoni ettepanek võimaldab tagada vajaliku äh, tasakaalu ning suunata selle koo-, äh, koostööprogrammidele, mis kõiki tingimusi täidavad. lisaks tahaksin kiiresti käsitleda ka mm, programmi juhtimist, väga oluline arvesse võtta, et tegemist on ühenduse programmiga, mis on öö, äh, teadus- ja arendusvaldkonnas, tööstusosas ei ole poliitiline kaitseprogramm, vaid tööstusprogramm me räägime Euroopa tööstusest ning konkurentsivõimest ja see on põhjus, miks on väga oluline lähtuda äh, vastavast raamistikust ja Euroopa Parlament ei saa mingit täielikku kontrolli eelarve üle sellisel juhul, äh, kuigi käsitlusel on komitoloogia põhimõte ja see on väga oluline selleks, et töökava ette valmistada ja loomulikult äh, töökava võtab arvesse neid Euroopa tasandil määratletud prioriteete, eriti just äh, ühise kaitse- ja välispoliitika osas me võtame arvesse loomulikult äh, välisteenistuse ja kaitse äh, ameti põhimõt-, ekspertiisi ja me oleme saavutanud vajaliku tasakaalu äh, selleks, et, et jätkata ka sellega edaspidi lähtuvalt varasemast koostöövormist ja loodetavasti nii ka läheb ja aitäh kuulamast ja aitäh ka eh, jätkuva koostöö eest raportööriga, aitäh! suur tänu teile! ja nüüd eh, tahaksin anda sõna raportöörile selleks, et ta saaks eh, mingil määral kokku võtta meie arutelu aitäh, kõigepealt sooviksin äh, tänada kõiki sõnavõtjaid huvitavate märkuste eest. kõik see on väga paljutõotav ja ma arvan, et meil ei saa kindlasti olla igav. E, kõik, mis puudutab eelarvet, eetikat, eksperte osalemist kolmandate riikide poolt, kõik see e, on e, vastuolulisi tundmusi tekkiv, tekitav ja osa laiemast temaatikast. mina tahaksin omalt poolt ähm, keskenduda ühele, mis puudutab kolmandate riikide osalemist. me oleme siin äh, teatud aspektides edasi liikunud, näiteks mis puudutab Euroopa strateegiat äh, seoses autonoomiaga, mitmed eksperdid, äh, sealhulgas Prantsuse eksperdid, on äh, selle toimivust taganud, nüüd äh, NATO puhul äh, ja siinkohal ei ole näha ette mingisuguseid väga suuri arenguid, aga samas on vaja ette näha ettevõtet, Euroopa ettevõtete koostöövõimekus aga äh, tagada ka strateegiliste partnerite kaasalöömine, me teeme koostööd USA-ga, aga ka Ühendkuningriigiga ja pärast Brexitit samuti soovime me, et Ühendkuningriik äh, oleks jätkuvalt oluline partner. ma mõistan mõningaid äh, kõhklusi. Saksa kolleeg rõhutas järgmist, et tema partei on ähm, kaitsekulutuste suurendamise vastu, võib-olla partei küll, aga valitsus mitte. samuti viitasite te mõningatele piirangutele, mis on äh, Saksamaaga seoses olemas ja tundub, et äh, on toimunud ka mingisugust olukorda, kus Saksa Äh, relvi on müüdud konfliktipiirkondades. kõik see näitab, et nendes küsimustes on tegemist väga keeruliste aspektidega ja kindlasti on vaja põhjalikult järele mõelda ja kokku tuua tõhusus selle programmi osas, mis soovib tugevdada äh, Äh, kaitsetööstust ja kaitsevõimekust Euroopa Liidus ja seega on vaja kõik see kokku tuua erinevate nõudmistega ja nii palju minu poolt, aitäh! E, aitäh, ma sooviksin e, samuti tänada raportööri ja ka variraportööre ja nüüd, e, mis puudutab muudatusettepanekute esitamist, kaksteist september on tähtaeg. ja muud kuupäevad paneme paika hiljem ja nüüd lähme üheteistkümnenda punkti juurde, proua Virkunen tutvustab meile ITRE komisjoni lähetust Norrasse Äh, see oli ette nähtud, aga kahjuks proua Virkuneni ei ole kohal ja selle punkti lükkame me siis edasi kahekümne neljandasse septembrisse. kas kellelgi on mingeid muid küsimusi? kui mitte, siis kohtume me üheksateistkümnendal septembril Strasbourgis, kümnendal septembril, ühe nädala pärast seitseteist kolmkümmend on väga oluline koosolek. meil ei ole väga palju aega. ja seega palun äh, võtke see teadmiseks. Äh, ja aitäh. ja sellega on koosolek lõppenud. Witam Ewżena. Cześć Ewżenie.